kui kõrge esindaja avaldus olukorra kohta Jeemenis. jällegi annan sõna volinikule. volinik Haan ja siis järg-, järgneb arutelu. suur tänu, härra president, lugupeetud parlamendiliikmed, mul on väga hea meel, et mul on see võimalus Federica Mogherini nimel arutada teiega olukorda Jeemenis nüüd äh, seoses äh, Lähis-Ida kriisiga peame me ka rahvusvahelisel tasandil rohkem tähelepanu pöörama Jeemenile. praegu on Jeemen, äh, Jeemen piirneb ja mõjutab nii Punase mere piirkonda ja ka, ja ka marsruuti India ookeani juurde ning on olemas ka oht, et see kriis juba niigi keerulises piirkonnas äh, plahvatusohtlik äh, muutub ning äh, terroristlikud organisatsioonid nagu Al-Qaeda Araabia poolsaarel on juba Somaaliasse jõudnud ning ja nad ja ka teised terroriorganisatsioonid kasutavad ära vaakumit, mis on tekkinud selles piirkonnas ja see on oht kõikidele riikidele selles piirkonnas. kohalikud võimud peavad tegema koostööd ja vastasel juhul valitseb selles piirkonnas kaos. neljanda juuli, neljandal juulil sai täis sada päeva äh, eksiili äh, endisele presidendile Hadili ning Huti mässulised äh, edenevad Jeemenis edasi. Jeemen on silmitsi humanitaarkatastroofiga rohkem kui Ehm, neliteist tuhat on äh, vigastatud, äh, kolmsada on hukkunud ning äh, suur osa rahvastikust sõltub humanitaarabist ning ähm, toiduabi on vaja näiteks toon teile võrdlusi, võrdluseks, et hädas on rohkem inimesi kui kogu Saheli piirkonnas. ja aprilli kaks tuhat viisteist tuli ka Välisnõukogu välja oma järeldustega ning ähm, ka ühises ähm, avalduses ähm, Mogherini ja Stiljanidise ühisavalduses toodi välja, et praeguses kriisis ei ole muud väljapääsu kui ÜRO toetusel edasi viia konstruktiivset dialoogi erinevate osapoolte vahel ning äh, vutiväed, kes on endisele presidendile Salele lojaalsed ähm, ja nende tegutsemine, arvestades ka ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga, on vastuvõetamatu. ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon kakskümmend kaks kuusteist tagab küll jätkusuutliku lahenduse kriisile ning tegeleb ka terroristlike organisatsioonide vastase võitlusega ning soovib tagada ka stabiilsuse ja iga pikaajaline perspektiiv peaks äh, tegelema ka stabiilsuse äh, tagamisega, mis on sügavalt juurdunud ka sealsetes võimustruktuurides. Euroopa Liit äh, ka toetab täielikult ÜRO erisaadiku Ismail ul-Sheikh Ahmedi jõupingutusi selleks, et jõuda poliitilise lahenduseni eri osapoolte vahel. läbirääkimised, mis jõudsid viieteistkümnendast kahekümnenda juunini Genfis, võib-olla esimeseks sammuks äh, olukorra stabiliseerumiseni ja me näeme, et äh, erisaadiku lähenemine on olnud väga hea, kõigepealt äh, ähm, luua tingimused selleks, et valitseks relvarahu ning oluline on, et tähelepanu alla võetakse kõige olulisemad linnad Jeemenis. ja kaasata tuleb kõik osapooled, kaasa arvatud ka Hutit ja kõikide osapoolte jaoks on oluline, et äh, eesmärgid oleksid realistlikud ja siin tuleks arvestada ka ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni parameetritega, mis ähm, on eraldatud resolutsioonis kakskümmend kaks kuusteist ning kõik osapooled tuleks ÜRO juhitud ähm, läbirääkimistesse kaasata ning kõikide legitiimsete ähm, nõuetega arvestatakse selles laiaulatuslikus lahenduses. nüüd äh, arvestades humanitaarmõjuga tsiviilühiskonnale, eelkõige just lastele, on saavutamas väga suuri proportsioone ning ähm, vajavad humanitaarabi suuremat kaasamist. ÜRO laod, haiglate ja teiste oluliste taristute ründamine on vastuvõetamatu ja seetõttu humanitaarabi peab jõudma Jeemeni rahvani. Euroopa Liit on toetanud ÜRO pingutusi jätkusuutlikul äh, viisil ja me soovime ka, et tagataks relvarahu, relvarahu peaks tagama siis ka toidutarnetega kütuse ja põhi, toiduainete põhitoodete äh, jõudmise kõige hädava-, kõige suuremate hädavajalistele. ja mis puudutab äh, kommerts ähm, kommertstarneid, äh, siis ka siin tuleb vaadata, mis on kirjas resolutsioonis kakskümmend kaks kuusteist, ÜRO on äh, sisse seadnud ka inspektsiooni menetluse selleks, et tagada Ähm, ka Jeemeniga seotud laevade kontrolli ning me kutsume üles kõiki osapooli austama rahvusvahelist ähm, inimõigust ja rahvusvahelist õigust, eriti mis puudutab tsiviilkodanikkonna kaitset. kõik peaksid äh, vältima äh, tsiviiltaristute ründamisest, eriti mis puudutab siis haiglaid, äh, veesüsteeme ning tsiviilrajatisi ei tohi kasutada militaareesmärkidel ja äärmiselt oluline on ka see, et kõik osapooled tagavad äh, ka ähm, äh, arstide ja abitöötajate turvalisuse ja ohut-, ohutuse. ja tuleb tagada ka turvaline ähm, abi äh,, transport äh, hädavaja, hädalisteni ja Jeemeni jaoks on juba suunatud miljoneid selleks, et äh, tegeleda kõige kiireloomulistemate ähm, humanitaarküsimustega. et samuti ähm, me oleme toetanud humanitaartöötajaid selleks, et äh, kiireloomulist abi koheselt äh, edastada. aga rohkem tuleb ära teha ja tuleb tagada ka see, et kaubalaevad saaksid äh, oma äh, tarned Jeemenisse tuua, sest äh, praegune konflikt raskendab ka abi saabumise ja jõudmise rahvani. ning loomulikult lahenduseks saab olla poliitiline, poliitiline lahendus sellele kriisile. praegune ähm, praegune vastandumine aga ainult pingestab ähm, konflikti. Euroopa Liit endiselt toetab ÜRO jõupingutusi ning äh, me ulatame äh, käega kõikidele osapooltele selleks, et saaks võimalikult kiiresti jõuda rahumeelsete lahendusteni. suur tänu ja ma ootan nüüd huviga teie vastuseid. Grazie, commissario e, adesso iniziamo il dibatti. aitäh, härra volinik. ja nüüd läheme edasi aruteluga. tervitaksin siin ka Euroopa Parlamendi külalisi ja kõigepealt me kuulame ära siis äh, fraktsioonide esindajad, kõigepealt kolleeg Alio Mari. aitäh, härra volinik. Jeemen näitab praegu neid rivaliteete ja pingeid, mis laiemalt Lähis-Idas ka näha on ning Pärsia lahe piirkonnas võib kaduda stabiilsus, nagu te rääkisite, ning Pärsia lahe piirkonna ebastabiilsus võib omakorda mõjutada kogu Lähis-Ida laiemalt ning ning äh, loomulikult niisugune ebastabiilsus hakkaks mõjutama ka meid julgeolekuolukorra, kultuurilise olukorra, majandusolukorra mõistes. Euroopa Liit ei saa seetõttu jätta tähelepanuta seda, mis toimub Jeemenis, mis siis, et me sellest riigist vähe teame. ma olen seda korduvalt rõhutanud, sellepärast et see, mis seal toimub, võib väga lihtsalt hakata mõjutama meid. täna on nii Saudi Araabia kui ka Bahrain, Jordaania, Kuveit, Maroko, Katar, Sudaan ja ja emiraadid, keda toetab, toetavad lääneriigid, esimest korda suutnud kokku leppida ühissõjalises operatsioonis Adaishi vastu. ning eh, peab rõhutama, et see on esimene kord praegu, kui, kui need riigid, kes sageli omavahel rea-, rivaalitsevad, on eh, leidnud võimaluse moodustada ühine kon-, koalitsioon samas ei jätku üksnes sõjalisest, sõjalisest tegevusest selleks, et taastada pikaajalisem julgeoleku ja muu stabiilsus piirkonnas, mis on äärmiselt oluline. ei tohi unustada, et Pärsia lahe riigid on meie liitlased võitluses Daeshi ja terroristide vastu. seega minu küsimus, mida teeb Euroopa Liit ise selleks, et taastada stabiilsus Jeemenis? me ei saa rääkida, et me toetame ühte või teist algatust sellepärast et meid ei saa kahtlustada finants- ja muudes huvides selles regioonis ja seetõttu on meil võimalik vahetult suhelda pooltega, mida teeb Euroopa Liit siin, et toetada tsiviilelanikkonda, kes on esimesed kannatajad igasuguses sõjategevuses ning lisaks tahtsin küsida, kas te kavatsete seda olukorda kasutada selleks, et tulla välja algatustega, et parandada naiste olukorda selles riigis, millest räägitakse vähe ent kelle olukord on maailmas võib-olla kõige raskem. aitäh! nüüd äh, kolleeg Howitt sotsiaaldemokraatide poolt kaks minutit. aitäh, president! tõesti, me peame selles arutelus pöörama tähelepanu eelkõige humanitaarkatastroofile, mis praegu Jeemenis aset leiab. ÜRO kuulutas seal välja kõrgema taseme humanitaarkatastroofi olukorra, arvestades et, et kaheksakümmend protsenti riigi elanikkonnast vajab abi. enne konflikte oli kuskil üksteist pool miljonit inimest ehk kolmkümmend protsenti riigi elanikkonnast toiduga, aga nägi toiduga raskusi. praegu on kaks miljonit täiendavat nälgijat riigis. ÜRO saadik ütles, et riigis on üks samm puudu täielikust näljahädast poolteist miljonit last ei saa praegu haridust ning äh, pea pool miljonit last on, on sõduriteks värvatud. nii et ÜRO sekret-, peasekretäri sõnu toetades meie fraktsioon mõistab hukka nii huutide, Al-Qaeda kui äh, ISIS Daeshi vägivalla. meie tegevus peaks olema eelkõige suunatud äh, suunatud sõjategevuse lõpetamisele läbi Saudi ja teiste tegevuse ning ka endine president Haidi, kes oli oma ametiaja lõpetanud ning palus sõjalist abi, kas see oli siis legitiimne sõjalise abi tal-, palve, võrrelgem seda Janukovitši sõjalise abi palvega, kui ta oli võimult juba kukutatud. ning arvestagem ÜRO harta artiklit viiskümmend üks, mis puudutab riigikaitset välisrünnaku eest ka see ei muuda niisugust olukorda praegu õiguspäraseks. meie resolutsioonis kutsutakse üles kõiki regiooni riike aitama kaasa poliitilisele protsessile, mis lõpetab vägivalla ja konflikti religioossel pinnal. ning me mõistame, et arenguabi peab olema oluline mõjur nende konfliktide lahendamisel. aga see resolutsioon on suunatud eelkõige lühia perspektiivile, et lõpetada vägivald ja alustada poliitilise protsessiga ning toimetada humanitaarabi nende inimesteni, kes seda vajavad. no me aitäh! ECR-i nimel kolleeg Tänak, üks minut. härra president, Jeemen on näide Araabia kevade ebaõnnestumistest Ali Abdullah Saleh toonase presidendi vastu üle, üles tõus toonane riik, mis on jäänud Iraani ja teiste vahele, sunnide ja, ja šiitide vahele, kes omavahel rivaalitsevad ning Saudi Araabia on praegu sekkunud arv-, suutide edasimineku vastu, keda toetasid endine diktaator president Saleh ning riigis on sisuliselt tekkinud humanitaarkatastroof, kolm tuhat inimest on tapetud, pooled on tsiviilelanikud, naised ja lapsed pärast ning eh, selle põhjuseks on saudiide vommitamine, kes siis on taastanud nii-öelda õiguspärase valitsus, valitsuse riigis on riigis väi-, väidetakse olevat toimunud eh, tohutuid inimõiguste rikkumisi kõigi poolte poolt, piraadid ning toimetavad eh, ja röövlijõugud paljudes riigi osades. Euroopa Liit toetab üksnes humanitaarabi andmist ning mina kutsun üles loomulikult oma fraktsiooni nimel kõiki pooli tagasi pöörduma läbirääkimiste laua taha ning lõpetama edasised vägivallateod. minister eh, Tännok. aitäh, härra Tännok. mul, mulle on laekunud üks sinise kaardi küsimus teile, kas te olete nõus sellele vastama? palun. aitäh, härra Tänok, selle sinise kaardi vastuvõtmise eest. hoolimata meie poliitilistest vastuoludest, kas olete valmis toetama mind ühes asjas, mis meile mõlematele kallis on, ehk Somaalimaa tunnustamine, mis on üks stabiilne riik selle lahe teisel kaldal ning kas te olete valmis tunnustama seda tööd, mis, mis tehakse äh, Lõuna-Jeemeni põgenike abistamisel Somaalimaal. aitäh, härra Kaaber. tõesti, Somaalimaa väärib tunnustamist. ta on tunnustanud õigusriigi põhimõtet, on seda järginud, ta on stabiilne poliitiline üksus, ta on aidanud võitlusele piraatlusega ning võidelnud islamiterroristidega, nii sellest lähtuvalt ning lähtuvalt sellest, et ta on kunagi olnud Briti protektoraat, Briti Somaalimaa ning tal on õigus ÜRO harta põhjal iseseisvale riiklusele, loomulikult on see argument väga tõsiseltvõetav, aga täna me ei räägi Somaalimaast, olgugi et see on ka mulle kallis, see lähenemine, aga täna me räägime Jeemenist ja seal on humanitaarkriis ning katastroof, nagu ma ütlesin oma kõnes, ning paljud inimesed on põgenenud üle Heidni lahe Berberi sadamasse ning ma tean, et valitsus teeb seal loomulikult väga palju, et neid põgenikke vastu võtta, aga aitäh igal juhul Somaalimaa valitsusele selle eest. La parola all'onorevole kolleeg Šaak ja kaks minutit kolmkümmend ALDE fraktsiooni nimel. aitäh, austatud volinik, kolleegid, Jeemeni elanikud kannatavad kannatavad ulatuslikult demokraatliku valitsuse puudumise tõttu riigis ning pingete tõttu, mis selle, sellest lähtuvalt on tekkinud. tuhanded on tapetud, palju enam on veel viga saanud ning seda kõike vaid viimases vägivallapuhangus, mis algas käesoleva aasta kevadel. ning oleme kuulnud sellest, et äh, saudid on kasutanud riigis klasterpomme. Äh, neid kuuldusi peaks tähelepanelikult uurima põhjalikult uurima eh, ning uurimine peaks olema sõltumatu ja uurida tuleb ka teisi väidetavaid kuritegusid. et kindlaks teha, kas tegemist on inimsusevastaste kuritegudega. Jeemeni rahvas väärib õiglust ning eh, vägivald on vaja peatada, et riigi stabiilsust taastada. meil on vaja taastada austus inimelu vastu ning eh, lõpetada kannatused, inimeste kannatused riigis ning takistada edasisi vägivallategusid kõigi poolte poolt, sest seni, kuni inimesed kannatavad, nõndanimetatud Islamiriik, Al-Qaeda ja teised terroristlikud organisatsioonid kasvavad ja saavad sellest kasu, sellest kaosest, mis Jeemenis valitseb. see julgeoleku puudumine takistab ka humanitaarabi andmist, mis omakorda võimendab kaost riigis ja katastroofi ning me näeme praegu niisugust mürgist äh, spiraali allapoole suunduvat spiraali, kus terroristid värbavad lapsi, kasutavad neid sõduritena ning ma arvan, et see on, see on jälestusväärne. me peame töötama selle nimel, et, et riigis toimuks deeskaleerimine ning liigutakse dialoogi poole ja poliitilise lahenduse poole. ning siin peaks olema konstruktiivne roll mängida regionaalsetel organisatsioonidel ja regio-, regiooni riikidel kelle osaluse puudumine praegu võimendab vägivalda. ning me peaksime kaaluma ka partnerlust teatud riikidega Lähis-Idas. ma arvan, et välis, konflikti välisosalised peaksid lõpetama oma täiendava panustamise sellesse konflikti ning meie peaksime toetama ÜRO algatust dialoogi alustamiseks sellele konfliktile lahendamise, lahenduse leidmiseks aga meie peaksime ometi Euroopa Liiduna ära tegema rohkem selleks, et ÜRO algatust toetada, aitäh! suur tänu! GUE nimel härra Kuusa Permoi üheks minutiks. suur tänu. jah, me seisame silmitsi konfliktiga, mis tekitab suuri kannatusi ja samal ajal on meil selge, mis selles piir-, kaos, mis algas Pärsia lahe sõjaga ja siis ühepoolsete sekkumistega, kuid meie istume käed rüüpes, me näeme, et Saudi Araabia juhitud koalitsioon tegutseb pommitades, äh, kasutades keelatud relvi ja viib läbi kampaaniaid, mis äh, Äh, mille all kannatavad ka tsiviilelanikud. sõjalist lahendust sellele ei ole. me tahame, et lõpetatakse mereblokaad. me soovime, et, et äh, lõpetatakse relvatarned ja me tahame tagada Euroopa Liidu käitumisjuhise äh, relvade ekspordi suhtes austatakse ka teiste riikide. härra Smith, ma igati hindan seda, et te ütlesite, et pikaajaline poliitiline lahendus on ainuke võimalus Jeemeni konflikti lahendamiseks. Jeemeni äh, konflikti ei saa unustada, sest see ainult äh, äh, loob soodsa katsupinna ekstremistidele. me keskendume ka sellele, mis teha lühemas perspektiivis et humanitaarabi saaks jätkuda ja ma igati toetan seda, et sõjapidamises tuleb teha vaheaeg, et võimaldada humanitaarabi osutamist. me samuti peame kontrollima Saudi juhitud koalitsiooni tegevust, mitte sellepärast, et väga paljude liikmesriikide valitsused, ka Ühendkuningriik abistavad neid selle sõjalise interventsiooni käigus. ja küsitavus on, kas need tegevused on ka õiguspärased ja kas seda me peaksime kontrollima, sest me ei saa äh, istuda äh, käed rüpes, kui inimesed Jeemenis kannatavad. suur tänu, härra Smith. EFDT fraktsiooni nimel härra Carver paar nädalat tagasi me võtsime lõunapoolsete liikumiste delegatsiooni vastu ja see on katusorganisatsioon, mis hõlmab erinevaid poliitilisi erakondi, eh, mis, mille eesmärk on taastada Jeemeni eh, piirid enne üheksakümnendast aastat ja eh, endine Jeemeni president Haadi andis äh, olukorrast ülevaate, ta rääkis kirglikult sellest humanitaarkatastroofist, ka sellest, et rahvusvaheline abi äh, Äh, mis sinna saadetakse, tegelikult ei jõua äh, abivajajate. ta rääkis ka sellest, kuidas Jeemeni taristu on täiesti hävitatud. härra president, need on kiireloomulised küsimused ja nendega peavad tegema kõik maailma riigid äh, nii diplomaatiliste vahenditega, et saavutada relvarahu ja et oleks võimalik osutada humanitaarabi, millest rääkisid ka minu kolleegid siin ja see on prioriteetne asi ja need, kes osalevad ametlikus dialoogis, võib-olla ei esinda ka neid organisatsioone, kelle nimel nad esinevad. nii ka lõunaliikumise delegaadid jätsid mulle mulje, et, et äh, praegu on läbirääkimiste laua taga äh, ebaõiged tegijad ja väidavad, et nad on äh, õiguspärased. ja samuti me peame mõtlema ka selle peale, et lõhe sunnide ja šiitide vahel lõhe suureneb, Jeeman on selle traagiliseks näiteks, vastavalt peaks rahvusvahelised ringkonnad tõsiselt mõtlema, kas ühendatud Jeemen on pikaajaliselt elujõuline lahendus, ma ise usun, et lõppkokkuvõttes Jeemeni jagamine äh, vastavalt nendele piiridele, mis eksisteerisid enne selle ühinemist, on võib-olla tasub kaalumises. kas me pole õppinud vigadest, mis me tegime äh, sada aastat tagasi? suur tänu sellega lõpeb fraktsioonide esindajate sõnavõttude voor ja järgmisena saab sõna äh, härra Boršerpilil. täna president, ma jälgisin äh, väga tähelepanelikult äh, arutelu ja voliniku sõnavõttu. mul on hea meel võimaluse üle täna sõna võtta me arutame täna olukorda Süürias, Iraagis, Islamiriigis ja teinekord me unustame Jeemeni, kuid olukord Jeemenis on sama hool peaaegu kui Süürias. Jeemen on meie jaoks strateegiliselt oluline piirkond ja kui konflikt seal jätkub, võib sellest kujuneda rahvusvaheline vastuseis Shiihal. ma arvan, et me peaksime seda olukorda rahustama ja kasutama selleks kõiki võimalikke vahendeid. ma olen natuke skeptiline selles suhtes, et meil õnnestub see konflikt peatselt lahendada, kuid kuidagi peaks seda konflikti ohjama ja sellest oleks meile kõigile kasu. sest kodusõda äh, annaks tugevust juurde terroriorganisatsioonidele, kes tegutsevad Jeemenis ja see oleks väga ohtlik areng ja Jeemeni keskvalitsuse likvideerimine tegelikult äh, tugevda islamiriigi äh, positsioone ja seetõttu ma pöördun teie poole üleskutsega tugevdada poliitilist dialoogi ja lahendada humanitaarkriis, mis on muutunud väga tõsiteks, sest sajad tuhanded inimesed kannatavad. tänan, järgmisena härra Kaan sõda äh, konfliktis ja julgeolekuni humanitaarolukord Jeemenis endiselt halveneb. ma kahetsen kõiki äh, inimesi, kes on elu kaotanud selles konfliktis ja mulle teeb muret see, et vägivald võib muutuda piirkondlikust äh, konfliktiks. kui see niimoodi juhtub, siis Lähis-Ida olukord destabiliseerub veelgi ja võib kahjustada ka Euroopa majandushuvisid Euroopa Liit, kes seisab demokraatia ja inimõiguste eest ja Euroopa Liidul lasub moraalne kohustus aidata Jeemenit ja tema rahvast. me peame tegema lõpu vägivalla, eh, meil on vaja relvarahu, et tagada eh, humanitaarabi kaheksakümnele protsendile Jeemeni kodanikest. kuid Euroopa Liit suudab ainult teha nii palju kui võimalik, ma pöördun ka piirkondlike eh, riikide poole, Saudi Araabia ja Iraani poole konkreetselt, et üles näidata ka tõelist liidrirolli ja võtta endale ka vastutuse kõigi Jeemeni kodanike kodanike abistuse eest, nõrk valitsus, korruptsioon, töötus, eh, sotsiaalteenuste puudumine on kõik need aluspõhjused, mis on eh, selle konflikti Jeemenis mm, tekitanud eh, meil on vaja aidata Jeemeni valitsust, aga ka mm, õpetada teda demokraatlikult valitsema ja sellest oleks kasu kõikidele kodanikele. suur tänu. härra, proua Fotiga, üks minut suur tänu, president, volinik. Äh, Jeemenis valitsev kaos ja konflikt on nagu allakäigutrepp. Äh, see riik hakkab üha rohkem sarnanema Liibüale ja teistele riikidele, äh, kes on langenud taolistesse konfliktidesse. see on läbikukkunud riigi näide. Saudi juhitud äh, koalitsiooni sekkumine ei ole andnud tulemusi. me oleme tunnistajaks sellele, et ka läbirääkimiste protsessi tempo on aeglustunud ja seda juhib ÜRO eriesindaja äh, Ismail Ahmed me oleme lugenud ajakirjanduses ja kuulnud ka meedias aruteludest Omaanis ja me kõik loodame, et kõik need jõupingutused päädivad eduka, sest Jeemenis on praegu palju kannatavaid inimesi, äh, Jeemenis on tõelise humanitaarkatastroof ja Euroopa Liidul on suur roll selle konflikti äh, tagajärgede leevendamisele ja ka meie kõrge esindaja äh, Äh, peab korraldama humanitaarabi saatmise. suur tänu ja järgmisena proua Koomes, üks minut. Jeema on praegu kontrollimatu konflikti puhkemise äärel ja rahvusvahelised ringkonnad ja eriti Euroopa Liit peaks kasutama diplomaatilisi kontakte selleks, et teha lõpp vaenutegevusele, vastasel juhul on hinnaks kaos, inimkannatused ja ajaloolise ja kultuurilise pärandi hävitamine ning probleemide valgumine naaberriikidesse. me peame tagama, et sellised liikumised nagu Islamiriik ja Al-Qaeda äh, selles piirkonnas ei saavuta edu. probleem on selles, et väga palju kannatavad tsiviilelanikud, naised ja lapsed. Euroopa Liit peaks Äh, peaks olema vastu Saudi Araabia poolt kehtestatud mereblokaadile. me peaksime äh, äh, tegutsema rahulepingu sõlmimise nimel ja meie kõrge esindaja Mogherini peaks nõudma, et liikmesriigid täidavad nende rahvusvahelisi kohustusi ja ÜRO-ga ees võetud kohustusi, kui me räägime relva ekspordist sellistele riikidele, kes kasutavad seda tsiviilelakonna vastu, nende seas kahjuks ka Saudi Araabia suur tänu, sellega on sõnavõtjate nimekiri lõppenud ja nüüd me jõuame vaba mikrofoni juurde ja kirjas on neli esindajat. härra Poltšuk. suur tänu. alustuseks tahaksin avaldada tunnustust sellel, et Jeemeni naaberriigid ja teised Aadeni lahe vastasküljel olevad riigid on vastu võtnud pagulased. me peame seda tunnustama ja me peame mõistma, millised on kontrastid suhtumises pagulaste ja sisserändajate vastu, mida me teinekord kuuleme ka siin kojas ja ka liikmesriikide esindajate suust. teiseks ma tahan öelda, et kriis tuleb lahendada diplomaatilisel teel kuid eelkõige vaherahu saavutamisega, et me saaksime anda humanitaarabi. nii et Al-Qaeda, mässulised ja valitsev koalitsioon ja Saudi Araabia lõpetaksid lahingutegevuse ja selle asja tuumaks on uued diplomaatilised jõupingutused uue Jeemeni valitsuse loomiseks, mis oleks sotsiaalselt kõiki kihte esindaks Jeemenis. suur tänu, järgmine sõnavõtja proua Fun-, härra Funzulika. Jeemen on sattunud äh, kõige raskema kriisi haardesse, mille on põhjustanud äh, võimu ja ressursside vähesus ja see ei ole konflikt kahe islami usu äh, hoovuse vahel ja see kujutab ka suurt riski äh, Aafrika sarvepiirkonna riikidele ka Süüriale. ma tõsiselt mures, sellepärast et poliitiline ja monetaarolukord Jeemenis on halvenenud, see võib süvendada piirkonnas valitsevaid pingeid ja võib valguda suureks sõjategevusega. hilis-, viimased näited ütlevad, et me peame rohkem murdma, muret tundma Jeemeni pärast, kus äh, inimesed on kaotanud elu ja ma kutsun üles toetama Jeemenit ja Jeemeni rahvast ja kutsun üles läbirääkimiste protsessi pidama, me peame tegema konstruktiivset koostööd Jeemeni vastaspoolega, et vältida selle kriisi eskaleerumist. ma igati toetan ÜRO vastavat eh, tegevust ja kutsun üles, et me peame suurendama ka oma humanitaarabi panustamist ja ma rõhutan aina tahad laiapõhjaline poliitiline konsensus erakondade vahel, kõiki kaasavad, läbirääkimised suudavad tagada meile jätkusuutliku lahenduse, taastada rahu ja säilitada Jeemeni territoriaalse terviklikkuse. suur tänu ja härra Marjas üheks minutiks. tänan, president. olukord äh, Jeemenis on endiselt plahvatusohtlik ja äärmiselt äh, ohtlik. see riik on vajumas kaosesse. volinik, lugedes viimase kuue kuu jooksul ajakirjandust, me võime öelda, et seal on verevalamine, Saudi Araabia sõjaline sekkumine, äh, mereblokaad, ÜRO ja välisriikide diplomaadid on riigist lahkunud turvalisuse kaalutlustel, äh, valitseb tagakiusamine usulistel põhjustel nälg, inimesed on jäänud ilma kodudest ja tuhanded äh, inimesed põgenevad naaberriikidesse. samal ajal nad tahavad tulla ka Euroopasse. ka meie äh, Kreekas oleme vastu võtnud Jeemeni põgenikke ja sisserändajad ja samal ajal džihadistid kasutavad selle olukorra ära. seega mu küsimus on, mida Euroopa Liit ette võtab selles olukorras? nagu ma eile oma teises sõnavõtus ütlesin, tihedam koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega nagu OSCE ja OECD aitaks meil Jeemeni olukorda lahendada. selleks on vaja poliitilist lahendust. härra Jakovtšitš, üks minut kui te lubate, ma ei ole tulnud siia, et sõna võtta, aga kui meil on ainult üks minut äh, Aldele, siis ma annaksin sõnaõiguse üle proua Bilbaole, ma kuulsin, et äh, teie nimekirjas on ainult neli sõnavõtjat, kui on viis, siis on okei okay., kuid igal juhul ma paluksin anda oma sõnajärje üle proua Bilbaole, sest ta palus seda enne mind meil ei ole mingit märki, et proua Bilbao on palunud sõna ja ma hea meelega annan talle sõna. ja ma võin ka teile sõna anda, võib-olla pärast seda. Teie võtke sõna nüüd. on selge, et, et me seisame silmitsi uskumatu suure humanitaarkriisiga, sest Jeemeni olukord äh, ei ole lahendatav üleöö nagu teada, toimub erinevaid sõjalisi sekkumisi, erinevad rühmitused tegutsevad Euro-, Jeemenis, kaos on täielik. Euroopa Liit seisab silmitsi veel ühe väljakutsega, nimelt humanitaarabi osutamise vajadusega. miljonid inimesed on näljas, miljonid lapsed ei suuda ellu jääda ilma selle abita ja seetõttu ma pöördun Euroopa Komisjoni poole üleskutsega võtta tarvitusele kõik abinõud selleks, et tuua kõik osapooled selles konfliktis ühe laua taha, see on ainuke tagatis sellele, et konflikti õnnestub tasapisi deeskaleerida ning vältida humanitaarkriisi süvenemist. vabandage, proua äh, Bilbao, te ei olnud küll nimekirjas, aga igal juhul te saate nüüd ka sõna, palun. aitäh, härra president ma palusin alguses sõna, ma aru saan, et te panite selle kirja, vabandust, kui jäin kahe silma vahele. Jeemen on jällegi jõudnud äh, pealkirjadesse, kuna tegu on väga olulise katastroofipiirkonnaga ja Saudi Araabia on alustanud pommitamisega ja see on täiesti väljakannatamatu, sellepärast et äh, elanikkond kannatab ja meil on tegu seal ka lapssõdurite äh, probleemiga, samuti rünnatakse haiglaid ja ei, ei jõua ka humanitaarabi abivajajateni. samuti tuleb ähm, toetada ÜRO jõupingutusi ning tuleb lõpetada see konflikt, mis juba liiga kaua on kestnud. me nõuame koheselt humanitaarabi äh, abivajajatele ning äh, me soovime ka, et uuritakse inimõiguste rikkumisi. see riik tuleb taas üles ehitada ning äh, kõik ohvreid tuleb meenutada ja mälestada ja ma sooviksin ka mainida katalaani turiste, kes kaheksa aastat tagasi Al-Qaeda rünnakus ähm, hukkusid, aitäh! aitäh! arutelu on lõppenud ja nüüd härra Haan, palun. aitäh, härra president, lugupeetud parlamendiliikmed. nagu ma juba ütlesin, siis me kõik jagame ühte eesmärki. nimelt, et see konflikt äh, lõpeks ning et äh, ÜRO äh, läbirääkimised kõikide osapoolte vahel jätkuksid ning praegune sektorialism ja praegune olukord tegelikult võib lõppeda ainult kaosega ning relvarahu kehtestamine samas võimaldaks suurendada usaldust, mis saaks panustada ka teiste probleemide lahendamisse Lähis-Idas. ja oluline on siin poliitilise konsensuse äh, saavutamine, oluline, et selles oleksid esindatud kõik Jeemen, Jeemeni ühiskonna äh, esindajate ja rühmade huvid. ja loomulikult samme tuleb võtta võimalikult kiiresti ala, alates humanitaarabi edastamiseks, edastamisest, et ähm, jõuaks äh, humanitaarabi ka relvakonfliktide piirkondadesse sellisel juhul me saaksime äh, nii vajalikku toitu ja äh, ravimeid äh, abivajajateni saata. kaasav poliitika on oluline ja kui konflikt äh, jätkub, siis sellel võivad olla väga suured äh, negatiivsed ähm, mõjud ka kogu piirkonnale, ka Aafrika sarvele ja seetõttu kõik pooled äh, peavad alustama läbirääkimisega ja ilma tingimusteta selleks, et taastada legitiimne riigivõim, millest saaksid kasu kõik riigi elanikud ja kõik Jeemeni osapooled ning piirkondlikud tegutsejad peaksid ähm, ka panustama ja jällegi Euroopa Liit panustab täiel määral sellesse protsessi. Eh, aitäh, härra volinik. Te juhatate ka järgmist arutelupunkti ja ma olen saanud seitse resolutsiooni eelnõu ja praegune arutelu on lõppenud.